Teste, um, dois, teste. Teste, um, dois, teste. Teste, um, dois. Teste, um, dois. testen.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 parasites eh? Mm. Die Sitzung ist wieder eröffnet. istungjärgu osa on avatud ja saan rääkida nüüd hääletustulemuste esimesest voorust ning avada teise vooru. tulemused on järgmised Äh, kiireloomulise menetluse äh, osas, kas me nüüd käime äh, ükshaaval tulemused läbi, need peaks olema ka ekraanile kuvatud, ütleb härra esimees. ehk siis määrus, millega muudetakse MFF-i, kiirmenetluse taotlus on vastu võetud, tulemused ekraanil. ma arvan, et väljaspool saali ei ole võimalik näha, aga saan öelda hääli kuussada kaheksakümmend neli, kuussada seitsekümmend pool, kolmteist vastu, üks erapooletu. ja siis ähm, eelarvekava üks aasta kaks tuhat kakskümmend, ka see on vastu võetud. kuussada kaheksakümmend neli häält, poolt kuussada viiskümmend kaheksa, seitse vastu ja üheksateist erapooletut siis äh, eelarve muudatus kaks, kaks tuhat kakskümmend kiirmenetluse taotlus samuti vastu võetud kuussada kaheksakümmend neli häält kokku, poolt kuussada seitsekümmend kaheksa, vastu viis, üks erapooletu siis paindlikkusinstrumendi kasutamine aastaks kaks tuhat kakskümmend, dokument kaks tuhat kakskümmend, kakskümmend viiskümmend kolm, taas kord kiirmenetluse taotlus vastu võetud vaatan, et nüüd siis see paindlikkuse instrument number kaks, dokument kaks tuhat kakskümmend murd kakskümmend viiskümmend kolm, seda oleks vaja It's the flex. Ah, flex. Well, this is number two, but I have. ekraanil on number kaks, aga number ühe, number kahe kohta ei ole midagi. dokument number kaks tuhat kakskümmend, kakskümmend viiskümmend kolm. ja teine on kaks tuhat kakskümmend kaks tuhat viiskümmend kuus. number üks, tulemused kuussada kaheksakümmend neli äh, häält, kokku poolt kuussada kuuskümmend neli, vastu kaheksa, erapooletuid üheksateist. teiseks, teine dokument kaks tuhat kakskümmend, kakskümmend viiskümmend kolm, kuussada kaheksakümmend neli häält kokku, kuus erapoolet-, Äh, kuus vastu, neliteist erapooletut. siis ähm, äh, erakorralise marginaali, selle puhul on äh, ka kiirmenetlus vastu võetud specific measures? No, this is COVID-19. kas nüüd äh, erimeetmed, äh, Covid üheksateist, mis dokumenti me täpselt vaatame? For the next we need a document number. ja järgmisel korral on vaja ka dokumendi numbrit, ütleb härra esimees. Flexibility inst-. paindlikkusinstrument number kaks ettenägematute kulutuste tegemise marginaali dokument. kas see ongi nüüd see dokument? hea küll, siin kuussada kaheksakümmend neli osalejat hääletuses, kuussada seitsekümmend üheksa poolt, neli vastu, üks erapooletu siis edasi konkreetsed meetmed erakorralise paindlikkuse jaoks, et kasutada Euroopa struktuuri- ja investeeringufonde. nüüd siis on need ka ekraanil, kuussada kaheksakümmend neli häält, poolt kuussada kaheksakümmend kaks, vastu kaks erapooletut, ehk siis kiirmenetluse osane taotlus on vastu võetud, siis erimeetmed Covid-19 kriisi lahendamiseks kuussada kaheksakümmend neli häält kokku, kuussada kaheksakümmend poolt, kaks vastu, kaks erapooletut, ka see eh, kiirmenetluse taotlus vastu võetud, siis konkreetsed meetmed Covid-19 puhangu mõjude leevendamiseks eh, põllumajanduse, kalanduse sektoris hääli kuussada kaheksakümmend neli poolt, kuussada kuuskümmend kolm, kuus vastu, viisteist erapooletut ehk siis ka siin on äh, taotlus kiirmenetluse osas vastu võetud. edasi meditsiiniseadmed, hääli kuussada kaheksakümmend neli, poolt kuussada seitsekümmend üheksa, kolm vastu, kaks erapooletut, ehk siis ka siin on taotlus vastu võetud. kõikide nende kiirmenetluste puhul on siis muudatusettepanekute tähtaeg nüüd viisteist minutit kella kaheni, kui keegi soovib äh, eraldi hääletusi kellaaeg siis kaks kolmkümmend. esimene hommikune äh, resolutsioon seoses liidu meetmetega pandeemia ja tagajärgede vastu, see osa tuleb veel hiljem, siis MFF-i osas ja ühisresolutsiooni teise osa osa tuleb ka hääletus, käib sama protseduuri järgi, teine hääletuste voor toimub praegu kuni kella kaks kolmekümneni. aega on siis neliteist kolmekümneni ja hääletused tulevad kell viis ja sellega on praeguseks lõppenud.